Dear colleague, please sit down, we kolleegid, asuge oma kohtadele, palun. alustame tööga. täna ei ole meil eriti palju aega ja arutada on meil väga olulisi küsimusi energia on tänapäeval selline nähtus, millega tegelemiseks on tarvis arvesse võtta ka mitmeid poliitilisi sündmusi, mis on aset leidnud rahvusvahelisel tasandil. energiakogukond elab praegu oluliste, olulisi aegu läbi, muutused on kiired. ning need loomulikult mõjutavad ka meie elu ning valitsuste ja riikide tegemisi. nagu te teate, leidis Jaapanis aset tuumasündmus, mille tagajärjel mitmed Euroopa valitsused, kaasa arvatud Itaalia ja Saksamaa oma, asusid üm-, üle vaatama oma energiapoliitikat. selle tulemusena on radikaalselt muutunud energia ja energiasegualane mõtlemine Euroopas. energiasegu kindlasti Euroopas muutub ning päris paljud inimesed Euroopas arvavad, et maagaas, et tuleks keskenduda maagaasile muude potentsiaalsete energiaallikate hulgas. peale selle leiab loomulikult aset ka üleminekuprotsess demokraatiale alates kahe tuhande esimesest aastast on Põhja-Aafrikas ja Lähis-Idas sündmused äh, edasi arenenud ning ka need arengud tähendavad seda, et me peame uuesti mõtlema selle peale, kuidas ähm, varustada Euroopat energiaga ning kuidas mitmekesistada meie energiaallikaid. ning seetõttu ka mina ning kolleeg härra Roil, kes on ITRE komisjoni esimees, otsustasime korraldada selle avaliku kuulamise, kus osalevad energiaturu juhtivad tegelased. seetõttu toimubki meie kahe komisjoni ühiskoosolek. Need kaks komisjoni on viimastel aastatel nende küsimuste kallal intensiivselt töötanud ning oma töös oleme me arvesse võtnud ka kaubandussuhteid meie riikide ning meile energiat tarnivate riikide vahel. ENI on äh, suuruselt kuues energiaettevõte maailmas ning äh, suurim gaasitarnija Euroopasse ning suurim energiafirma Põhja-Aafrikas. viiekümnendatest aastatest alates on ta töötanud koos Põhja-Aafrika tähtsamate energiatarnijatele riikidega Katar, Iraan, Jeemen, Iraak, Egiptus, Tuneesia ja Maroko muuhulgas. härra Scaroni on ähm, eh, nii mm, tegevdirektor, tema tutvustab oma ettevõtet, ennem temale sõna andmist võtke palun teadmiseks, et eelkõige sooviksin me, me kuulda teilt seda, kuidas ettevõte, mis mängib juhtivat rolli Aafrikas, Põhja-Aafrikas, mm, saab hakkama sealsete sündmustega ning millised võiks olla selle kriisi tagajärjed. samuti, millist toetust saaksime meie anda, tagamaks, et energia ka energiatarned oleks meie riikidesse kindlustatud, aga nüüd härra Scaroni, palun. Äh, austatud härra Albertini, austatud kolleegid, lugupeetud äh, härra Scaroni, austatud äh, saadikud, kõigepealt märkus tõlkimise kohta, saksa kabiin ei toimi, ma ei oska öelda, millest see tingitud on. Somebody can organize this problem and um, sooviksin kõiki tervitada. härra Albertini juba viitas sellele, et me oleme otsustanud, et teema käsitleb teemat käsitletakse ühiselt, mitte komisjonide kaupa eraldi, me teeme oma tööd komisjonide ühise tegevusena energiapoliitika on väga suure tähtsusega poliitiline küsimus, seetõttu ma leian, et ei ole mõistlik töötada siin omaette ja eraldi, vaid teha koostööd ning ühendada komisjonide ping-, pingutused, ühendada ekspertide kogemused, see on meil tõepoolest ka võimaldanud kutsuda täna väga kõrge tasemega eksperte meile esinema ning me, mul on väga hea meel tutvustada teile Paolo Scaronit, nii tegevdirektorit, kelle selja taga on väga no, silmapaistev karjäär, tal on olnud väga olulisi rolle energeetikamajanduse valdkonnas. tal, ta on meile väga huvipakkuv partner. ma loodan, et me nii välispoliitikas kui ka sisepoliitikas eh, tegeleme järjest rohkem eh, mitte emotsioonide ajal, vaid me võtame endale aega kuulata ära ekspertide arvamused ja alles seejärel teha otsuseid. Eh, ma, mul on, mulle teeb muret see, et väga paljudes poliitika valdkondades oleme me liiga sageli tegutsenud emotsioonide ajal. me peaksime võtma endale veidi aega, et kuulata ära ekspertide arvamus, seetõttu on mul väga hea meel, et täna meil niisugune võimalus on, mul on väga kahju, et kõik kolleegid ei kasuta võimalust kuulda esmasest allikast olulisi andmeid, et kõik ei ole siia kohale tulnud me peaksime kasutama ära kõik võimalused kuulata ekspertide arvamusi ning seetõttu ma sooviksin andagi sõna nüüd Paolo Scaronile. veel kord tere tulemast ja mul on väga hea meel, et te võtsite aega, et meile tutvustada olukorda, aitäh! Buongiorno a tutti. Ringrazio il Presidente della Commissione Affari tere hommikust kõigile! tahaksin tänada Välisasjade komisjoni esimeest ja ka ITRE komisjoni esimeest kutse eest teie tänasele koosolekule. meie turud, meie, meie, meid ümbritsev maailm on päris ebakindlas seisus ja ma tahaksin rääkida sellest, kuidas kontrollida Põhja-Aafrika olukorda, energiaolukorda, Äh, Alžeeria, Egiptus, Tuneesia on väga suured energiatootjad äh, ja äh, meie tegutseme nendes riikides samuti. ma tahaksin anda teile ka oma ettekujutuse praegusest kriisist ja teha ettepaneku varustuskindluse parandamiseks Euroopas seoses gaasitarnetega. Põhja-Aafrikas on leidnud aset mitmed potentsiaalsed dramaatilised sündmused, mis võivad jätkuda ka tulevikus ja need riigid mõjutavad Euroopa Liidu energiasüsteemi iseäranis nendes liikmesriikides, mis paiknevad Vahemere piirkonnas põhja. Aafrika gaas moodustab ühe kolmandiku selle piirkonna gaasi tarbimisest ja äh, Mm, näiteks äh, üheksakümmend protsenti Põhja-Aafrika gaasist mõjutab Euroopa energiasüsteemile otseselt. Äh, seda süsteemi mõjutavad ka Tuneesias aset leidvad sündmused, sellepärast et ETPC gaasitoru, toru, mille abil Alžeeriast Itaaliasse gaasi transporditakse, moodustab rohkem kui ühe kolmandiku gaasi impordist äh, ja see kõik peab läbima Tuneisia territooriumi. kui Tuneisia president Ben Ali äh, riigist lahkus neljateistkümnendal jaanuaril, siis äh, neljakümne protsendi võrra meie gaasi tarne vähenes ja ka õnneks olukord normaliseerus päris kiiresti. ja igasugune, igasugused häired äh, Tuneesias äh, mõjutavad äh, ka Alžeeriast saadetud gaasitarneid Itaaliasse. Suessi kanalis ei ole olnud on, ei ole olnud praegusel hetkel mingisuguseid häirivaid intsidente, Suessi kanal puudutab kümmet protsenti meie veeldatud maagaasitarnetest ja kui El Arishi, El Arishi tehases äh, Siinais leidis aset plahvatus viiendal veebruaril, siis äh, peatusid Iisraelis äh, ja Jordaaniast ja Süüriast pärit gaasitarned. viie nädala jooksul olukorda või olukord taastus, aga siis leidis aset teine plahvatus ja see jällegi mõjutas samuti, mis see samuti on see toonud kaasa mitmeid meele, meeleavaldusi Mubaraki ja tema perekonna suhtes ja, ja gaasitarnete hinna suhtes ähm, mõned on pöördunud kohtu poole, arvates, et Mubaraki perekonna tõttu on gaasi müüdud liiga odava ilmaga. igal juhul äh, jääme lootma siiski, et Egiptus, Tuneesia, Alžeeria liiguvad demokraatia suunas äh, mitte eriti valuliselt äh, ja mitte eriti kõrge hinnaga aga olukord on hoopis hullem Liibüas ja viimase nelja nädala arengud on olnud väga tõsised, prognoosid näitavad, et poliitilise ja sõjaväelise olukorra parandamine äh, osutub vägagi raskeks ülesandeks. Liibüa on Itaalia kõige suurem gaasitarnija mis puudutab energiatarneid, siis naftatarnete osas äh, probleeme ei ole tegelikult, me võime Liibüa nafta asendada nii kvantiteedi kui kvaliteedi osas tarnetega teistelt tarnijatelt ja OPEC on äh, selles vallas astunud mitmeid samme, äh, kandes hoolt selle eest, et Liibüa äh, toornafta saab asendada ilma suuremate probleemideta. olukord on aga märkimisväärselt tõsisem äh, gaasitarnete osas. veebruaris Greenstreami torujuhtme tarned peatusid, siin on tegemist siis kümne miljardi kuupmeetriga aastas, mis moodustab peaaegu viisteist protsenti Itaalia vajadustest. Itaalia on äärmiselt suur gaasitarbija riik, üheksakümmend miljardit kuupmeetrit aastas, see on märk-, see on väga suur kogus Liibüa gaasi kompenseeritakse praegusel hetkel mitmete äh, impordi infrastruktuuride abil. ja kasutame mitmeid äh, pikaajalisi lepinguid, äh, mis on, võimaldavad meile ka naftat, naftavajadust katta. aga Itaalia on kui te vaatate nüüd äh, meie slaide, siis äh, Itaalial, äh, Itaalia jaoks on oluline, et meil oleks mitmekesine impordivõime ja meie import, impordivõime on üle viiekümne miljardi kuupmeetri kasvanud viimase kümne aasta jooksul, me saame kasutada Alžeeria, Venemaa, Norra ja Norra gaasijuhtmeid. meil on ka kaks taasgaasistamistehast mis äh, minu meelest ei ole veel piisav, äh, kuid äh, see võimaldab siiski meile energiaturgu rohkem optimaalselt ära kasutada ja, ja võimaldab meile juurdepääsu näiteks Katari gaasile. et Itaalia ühe allika kadumisel, ühe gaasiallika kadumisel tuleb olukorraga väga hästi toime, aga kui kaks lähteriiki N miinus kaks olukord, niisiis kaoks, siis äh, oleks olukord äärmiselt äh, tõsine, niisiis kui lisaks Liibüale veel üks tarneriik äh, läheks rivist välja, oleks olukord tõesti ohtlik ja seetõttu me jälgime väga tähelepanelikult, mis toimub Alžeerias ja Tuneesias ning loodame, et lahkhelid Venemaa ja Ukraina vahel ei kerki taas esile. see olukord, millega me oleme praegu silmitsi Itaalias, võiks olla äh, anda mõtteainet ka ülejäänud Euroopale ja me võiksime sellest äh, inspireerituna mõelda põhjalikumalt selle üle, mida me saaksime teha oma energiavarustuskindluse parandamise osa. Itaalia stsenaarium, äh, stsenaarium näitab, millised on meie jaoks kõige olulisemad äh, elemendid energiavarustuse osas, kõigepealt pikaajalised lepingud ja siis taristud. mis puudutab neid Delco Bay pikaajalisi lepinguid, siis nendest on räägitud väga palju juba kahe tuhande kaheksanda sellest aastast alates äh, seoses äh, gaasitööstuse probleemidega. viimase kahekümne aasta jooksul oli äh, gaasi tarbimine, energia tarbimine üsnagi prognoositav, gaasi tarbimine kasvas stabiilselt ja kasutati pikaajalisi lepinguid, nõndanimetatud take or pay lepinguid, mis olid otseselt seotud nafta hinnaga ja samal ajal Ameerika Ühendriigid teisel pool Atlandi ookeani plaanisid oma gaasiturgu reformida ja asuda suurel määral importima gaasi. Nad, neil olid nelikümmend seitsme, neljakümne seitsme taasgaasistamise tehase ehitamise projektid aastatel kaks tuhat kuni kaks tuhat kaheksa. ja kahe tuhande kaheksandal aastal aga kõik muutus. Ameerika Ühendriikides toimus täielik äh, turu ümberkorraldamine kilda gaasi näol, mis äh, asendas konventsionaalse gaasi ja kahe tuhande kaheksandal aastal sisetarbimises kasutati viiekümne protsendi ulatuses juba kilda taas, äh, gaasi, mistõttu taasgaasistamise terminalid ei olnud enam asjakohased. ja vahepeal mm, olid need uued veeldamistehased äh, turu üle ujutanud. algselt olid need tehased mõeldud Ameerika Ühendriikide turu varustamiseks, aga seal hakati nüüd kasutama kildagaasi, ähm, mille tulemusena mõjutas see Euroopa turusid, hoolimata sellest, et kahe tuhande üheksandal aastal Euroopa tarbimine vähenes kuue protsendi võrra seoses majanduskriisiga. ja seetõttu kasutati üle kolmekümne miljardi kuupmeetri vähem gaasi, kolmkümmend miljardit kuupmeetrit, äh, see võrdub äh, Austria, Tšehhi Vabariigi ja Poola kogutarbimisega. ja kuna oli turu ülejääk ja vähenenud nõudlus turul, siis äh, gaasi nõndanimetatud, nõndanimetatud spot gaasi hind langes. ja need on siis need gaasi, selle gaasi hind, mis ei ole siseturu äh, nafta hinnaga seotud. ja see mõjutas äh, pikaajaliste lepingute tarnete hinda kahe tuhande kümnendal aastal Brent, Brenti hinnaks oli üheksakümmend dollarit äh, barreli eest ja gaasi müüdi siis äh, kahekümne viie dollariga. seetõttu oli vaja läbi viia äh, keeruline lepingute ülevaatamise projekt ja mõned on läinud isegi nii kaugele, et on seadnud küsimärgi alla pikaajaliste lepingute väärtuse ja vajaduse Äh, tegemist on siis nende lepingutega, mis äh, praegusel hetkel on meile äh, aidanud tegelikult kriisi seljatada seoses iseäranis Liibüa kriisiga. aga olukord muutub, kahe tuhande üheteistkümnendal aastal on Euroopa juba kriisist väljumas ja see mõjutab positiivselt ka gaasinõudlust maailma tasandil väga paljud riigid, iseäranis Hiina, on rohkem huvitatud gaasiturust ja hiljutised prognoosid äh, Rahvusvahelise Energiaorganisatsiooni hinnangul on, et äh, kahe tuhande kolmekümne, kahe tuhande kolmekümne viiendaks aastaks on Hiina, mis praegu on äh, Saksamaa turuga võrdne, võrdne kogu Euroopa Liidu turuga ja tarbib üheksakümmend miljardit kuupmeetrit aastas. praegu tarbib ta üheksakümmend miljardit kuupmeetrit aastas ja siis kahe tuhande kolmekümnendal aastal kuussada miljardit kuupmeetrit aastas. ärgem unustagem ka Fukushima sündmusi ja tuumaenergia äh, kriis on samuti ka Jaapanit äh, rohkem gaasi kasutamise teele suunanud ja Jaapanis on mitmeid taasgaasistamistehaseid. Saksamaa on otsustanud ka hiljuti loobuda tuumaenergiast ja vähem tuumaenergiat tähendab rohkem gaasi ja seda iseäranis seoses Euroopa eesmärkidega süsinikdioksiidi vähendamise osas. mis puudutab nõudlus, nõudlust, siis selles osas on mitmeid positiivseid arenguid gaasi seisukohast ja mis puudutab varustust, siis kõige suuremaks uudiseks võib pidada põlevkivigaasi, kildagaasi ja Äh, sellega seoses on mitmeid keskkonnaküsimusi, Prantsusmaal on keelustatud selle gaasi kasutamine, Inglismaa on paar nädalat tagasi pidas tõsiseid võitlusi kildagaasi küsimuses ja võib äh, järeldada, et tegemist on väga ebakindlate äh, aegadega, aga mis on kindel, on see, et kahe tuhande kaheksandal aastal saime me osta hea hinnaga palju klaasi ja kuid äh, see ei pruugi nii tulevikus olla ja Euroopa peab kandma hoolt selle eest, et äh, meie oma varustatus, äh, kindlus oleks tagatud ka tulevikus. üks kõige olulisemaid instrumente selle tagamiseks on pikaajalised lepingud. see võimaldab Euroopa tootjaid tunda kindlust ka mitmeid aastaid ja taga, kaitseb meid meie konkurentide eest, kes alati tahavad rohkem gaasi. pikaajalised lepingud on vajalikud ka infrastruktuuri ülesehitamiseks. Hiina, India pöörduvad ka praegusel hetkel Gazpromi poole ja tahavad oma lepinguid läbi rääkida. meie jaoks on oluline ka Gazpromiga lepinguid sõlmida, sellepärast et gaas on väga väärtuslik energiaallikas. aga nagu öeldud, meil on lepingud aitavad meil tagada ka infrastruktuuri ülesehitamise ja infrastruktuurid on äärmiselt, infrastruktuur on äärmiselt oluline, infrastruktuurides investeeringud tähendab, eeldavad, et riskid, mida investeerijad võtavad, ei ole liiga kõrged ja neid riske aitavad maandada pikaajalised lepingud. kui ei ole pikaajalisi varustuslepinguid, siis väga paljud investeerijad ei ole valmis eh, investeeringuid tegema. samuti ka nii tarbijad kui ka transportijad peavad tagama äh, ja tahavad olla kindlad selles, et neil on ka olemas nõudlus. Need, kes infrastruktuuri ülesehitamisega tegelevad, tahavad samuti, äh, on samuti huvitatud pikaajalistest lepingutest. nii et äh, ja kõik need, kes ostavad gaasi, tahavad samuti et infrastruktuuridest oleks tagatud stabiilne, stabiilsed tarned. selles osas on tehtud juba ära päris palju ja töö jätkub. me tahame oma varustusallikaid mitmekesistada, aga ka gaasi transiidiga on seotud mitmeid ebakindlus, ebakindlustegureid. Tuneesia sündmused, Ukraina ja Venemaa konflikt meenutavad meil, meile, et et lisaks riskidele, mis on seotud tootjariikidega, peame me äh, võtma arvesse ka võimalikke riske transiidiriikides, võtame lõunakoridori ja transiidiriskid seoses äh, Nord Stream ja South Stream äh, torujuhtmetega. me kindlam oleks kanda hoolt selle eest, et torujuhtmed läbivad Euroopa Liidu liikmesriike, igal juhul me peame kandma hoolt oma varustuskindluse eest, meil äh, peame kindlameelselt töötama äh, omavahel seotud äh, gaasi, Euroopa Liidu sisese gaasisüsteemi üle ja meil peaksid olema ka tagasipööratud mehhanismid, mis aitaksid meil gaasi nii ühes kui teises suunas transportida äh, sinna, kus äh, seda on vaja, sealt, kus seda on ja see äh, aitaks tagada meie gaasi tarnimist, tarneid ja vajadusi ja samal ajal tähendaks tõelist siseturgu ja samuti meie ladustamise struktuurid samuti me peaksime optimaalselt ära kasutama Euroopa nõndanimetatud taasgaasistajat äh, Hispaania turgu, kus on äh, seitse taasgaasistamistehast ja samal ajal on äh, mitmeid riike meil veel, mis ei ole kogu ülejäänud Euroopaga seotud ja sõltuvad ainult ühest energiaallikast, Venemaast ja seda saja protsendi tarnete ulatuses. selleks, et omavahelisi sidemeid täiel määral ära kasutada, tuleb veel tööd teha ja kujutagem ette, kui Euroopa oleks täielikult integreeritud ja me võiksime mitmeid miljardeid kuupmeetreid ilma igasuguste probleemideta igalt poolt igale poole transportida ja sellisel juhul me saaksime kanda hoolt selle eest, et Euroopa tuleks toime ilma Venemaa gaasitarneteta täielikult, juhul kui Venemaa täielikult peataks oma tarned see on täielikult äh, hüpoteetiline, provotseeriv avaldus loomulikult, see ei ole meie äh, lõppeesmärk äh, Venemaast täiesti sõltumatu olla ja Venemaa gaasist loobuda, aga, aga igal juhul me tahaksime, et meie kakskümmend seitse eraldi haavatavat turgu oleks ühendatud üheks konkurentsivõimeliseks ja usaldusväärseks turuks, aitäh! complimenti per la precisione e la eh, eh, anche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 seoses äh, sündmustega, millest me oleme siin rääkinud, Saksamaa pärast Tšernobõli ütles, et äh, nad kavatsevad tuumaenergia tarbimise lõpetada ja nüüd nad kordavad sedasama, vaatame, kas sedakorda see avaldus ka teoks saab, Itaalia äh, loobus sellest alguses, kuid lisaks sellele te ütlesite, et vähem tuumaenergiat tähendab rohkem gaasi, kuulasin ma huviga kas see tõesti on äh, õige avaldus äh? ja kui see tõesti nii on, siis äh, kuidas sobivad kokku vajadus, suurem gaasivajadus ja meie süsinikdioksiidi vähendamisega võetavad kohustused. loomulikult gaas saastab vähem kui nafta, aga samas mitte mõte, see ei ole sugugi mitte täielikult ilma keskkonnamõjuta. proua Sartari. suur tänu, härra esimees, suur tänu ka selle eest, et te selle avaliku kuulamise korraldasite. aitäh ka härra Scaroni, Scaroni teie ettekande eest härra esimees, oma ettekandes te juba, e, oma sõnavõtus te juba tõite välja mõningad as-, e, küsimused, mida mina soovisin küsida. oluline on vaadata, mis toimub nii Euroopa kui maailma turgudel, aga samas tuleb vaadata ka, millist rolli meie saaksime mängida. seetõttu sooviksin ma küsida, teil on paika pandud uus gaasiturgudel toimuva stsenaarium ning on olemas kolmas energiapakett ning selle uued reeglid. võttes arvesse uusi muutusi, siis kas me jätkame selle kolmanda paketiga? peale selle kolmandas paketis on sisse kirjutatud liberaliseerimise reeglid ning kas nad tulevad kasuks ettevõtetele nagu Eni või mitte. suur tänu järgmisena korrale kolleeg Arlaki. suur tänu, härra esimees. minagi ähm, õnnitleksin härra Scaronit väga öö, äh, öö, äh, täpse ning äh, inforikka ettekande eest. energia kindlus on oluline teema ning mina mainiksin siin kahte aspekti, mis on omavahel mõneti vastuolus. võrkude ühendamine Euroopas tagaks meile suurema turvalisuse ning mitmekesisuse ning seetõttu ei ole meil nii hädasti tarvis ehitada uusi gaasitorujuhtmeid. eile räägiti Herald Tribune'is äh, just South Streami ja Nabucco vastuolulisusest. see probleem võib tegelikult olla lihtsalt välja mõeldud, võib-olla on meil tarvis mõlemat, tagamaks meie energiatarned. aga kui me suurendame oma võrkude ühendatust, on mõlemad torujuhtmed vähem tähtsad. niisiis, võrgud on paremini ühendatud ning suureneb tarnekindlus ning eh, seetõttu ei ole ju tarvis võib-olla nii hädasti neid kahte torujuhet, ka kuidas neid kahte aspekti omavahel ühendada, seda oleks tarvis selgitada, pidades silmas pikemat perspektiivi. ma mõistsin teie ettekandest, et kui me räägime energia stabiilsusest ning tarnekindlusest keskpikas ja pikemas perspektiivis, on väljavaated üsna head. vaadates, mis toimub rahvusvahelistel turgudel ning pidades silmas seda, et me eemaldume tuumaenergiast ning keskendume rohkem maagaasile. suur tänu, härra Naraki. sõnasoovijaid on veel, aga kahjuks ma saan teile kõneaega anda ainult kaks minutit, et kõik saaksid ka võimaluse sõna võtta. härra Turmes. suur tänu, härra esimees. suur tänu, et te siia meie juurde kõnelema tulite Te ütlesite, et meil on tarvis ühtsemat Euroopa gaasiturgu kus gaasivood oleks mitmekesisemad, aga samuti on tarvis ületada poliitiline tõke, mis seisneb Prantsusmaa gaasiturus ning selles, et ta on Iberia poolsaare ja ülejäänud Euroopaga väga halvasti ühendatud. meie rohelised oleme siin parlamendis seda teemat korduvalt tõstatanud, samas on näha ka progressi. kui vaadata gaasitarnete kindluse määrust, siis seeläbi kaovad paljud pudelikaevad, kaelad. mõned inimesed väidavad, et tuumaenergia kasutamise lõpetamine suurendab dramaatiliselt gaasi kasutust. Äh, samas ei äh, võeta arvesse taastuvenergia allikaid. jah, viieteist aasta pärast võib-olla vajame me natukene rohkem gaasi, aga kuna Euroopas kasutavad, kasutab gaasi kõige rohkem ehitussektor ning me oleme paika pannud mitmeid meetmeid suurendamaks selle äh, sektori energiatõhusust, siis gaasi äh, vajadus dramaatiliselt ei kasva. härra Scaroni, te rääkisite ka meie sõltuvusest Venemaast. aga miks te siis toetate South Streami Nabucco vastu? meie parim võimalus saavutada iseseisvus Venemaast oleks valmis ehitada Nabucco kas te siis mitte ei räägi endale vastu, kui te ühelt poolt soovite sõltumatust Venemaast, aga teiselt poolt toetate South Streami? aitäh! palun pidage kinni oma kõneajast, sest muidu ei saa kõik sõna. Priverma esimene äh, välisasjade komisjoni aseesimees. suur tänu härra esimees, suur tänu ka härra Skaroonile suurepärase ettekande eest, kus toodi välja kõik, peaaegu kõik olulisemad aspektid. ma ei hakka siin seletama seda, mida ma arvan Itaalia tuumaenergia alasest referendumist ja selle tulemustest, mis välistab uute võimaluste kasutamine, kasutamise tulevikus tuumaenergia valdkonnas. ma lähen lihtsalt oma kahe küsimuse juurde kohe. Äh, Liibüat pole mõtet analüüsida praegu poliitilisest aspektist lähtusest, lähtudes, sest äh, olukord on seal liiga segane. aga samas tuleb mõelda Liibüa energiareservide peale. pärast seda, kui olukord on Liibüas muutunud, mängib ta olulist rolli ka ENI ning seega ka Itaalia jaoks. vahest selgitate seda pikemalt. teiseks, tuumaenergia kadumine peaks tooma kaasa maagaasi ning teiste energiaallikate kasutamise suurenemise. vahest selgitate, kui edukad saavad need alternatiivid olla ning kas nad saavad täita meie nõudlust, võttes arvesse meie majandusolukorda ning meie inimeste elutingimusi. suur tänu, härra Provera, härra De Angelis, kaks minutit. aitäh! ka mina hindan väga kõrgelt tänast ettekannet. härra Scaroni ettekanne oli väga põhjalik, väga asjalik see oli ka, kattis ka kõik küsimused väga täielikult. minul on kaks küsimust. ma ei tahaks liialt aega kulutada. ma leian, et äh, meil on Itaalias olnud õnne, kuna me ei ole seni võtnud kasutusele tuumaenergiat kui me nüüd arvestame viimase aja sündmusi, siis tekib mul küsimus, kuidas me peaksime investeerima taastuvenergiasse, kuidas me peaksime tagama paremad investeeringud taastuvenergeetika arengusse ja minu teine küsimus on selline, kas te ei näe ohtu, et me muutume Venemaast liiga sõltuvaks? kui me kasutame vähem tuumaenergiat ja rohkem gaasi, siis mina näen siin ohtu. kuidas on võimalik lahendada vabal turul seda sõltuvusküsimust? aitäh, härra Anželis. nüüd saab sõna Di Giorgio. kaks minutit Eh, aitäh! mina sooviksin rääkida gaasi hoiustamisest Vahemere piirkonnas. Iisraelis ja Küprosel on taolised rajatised. ma tahaksin teada, kuidas neid hinnata, millised on arengud ma tahaksin ka teada, kas Euroopa Liit võib-olla võiks hoida seal ka osa oma reservidest. aitäh. aitäh küsimuse eest. sõna saab proua Madurell. aitäh. aitäh, härra esimees ka mina sooviksin tänada ettekande eest ning kasutada võimalust äh, siinkohal tänada ka juba ette järgnevate ettekannete eest. nagu siin juba öeldi, kui on tegemist mingi teemaga, mis puudutab mõlemat meie komisjoni ühtviisi, siis siin on tegemist just selle teemaga äh, ning ma tahaksin tänada ka selle ühise arutelu korraldamise eest mis puudutab äh, energeetika tulevikku, tuumaenergeetikat, äh, siis mul oleks siin väga palju küsimusi kõikidele ettekandjatele. Äh, sooviksin aga kuulda just vastuseid eri perspektiividest. võib-olla oleks võimalik äh, arutada ühiselt pärast ka kõiki ettekandeid. esialgu aga üks märkus meie töö kohta siin praegu. energiast on saanud integratsiooni element. see on edasise majandusliku ja sotsiaalse kasvu eeldus võib aga samamoodi võib juhtuda aga ka Vahemere piirkonnas, Vahemere lõunakaldal. meie energiavarustuskindlus on pidevalt ohus, kuna naaberriikides ei ole olukord stabiilne. Vahemere lõunakaldal on olukord just selline ja mida saaksime meie siin olukorra parandamiseks teha? Honorable esimees meenutab, et ettekan-, et küsimuse esitaja on ajapiiri ületanud. Mówiąc o bezpieczeństwie e, energetycznym, gazowym, e, wspominał aitäh, kui me nüüd räägime energiavarustuskindlusest siis täna oli siin juba juttu pikaajalistest lepingutest, suurtest investeeringutest, mida teevad, teeb näiteks Gazprom, oli juttu South Streamist, Nord Streamist. ühe konkreetse riigi vaatepunktist on meil aga tegemist väga suure erinevusega erinevused on väga suured Lõuna-Euroopa ja Põhja-Euroopa vahel. Põhja-Euroopa sõltub väga tugevalt eh, Gazpromist, just Põhja-Euroopa idaosa. meil on sõlmitud Gazpromiga pikaajalisi lepinguid. konkurents puudub Need riigid, kes sõltuvad Gazpromist, ei saa teistelt Euroopa Liidu riikidelt mingit toetust. liberaliseerimispakette eh, siin samuti ei kohaldata. kuidas oleks võimalik tagada Kesk- ja Ida-Euroopa sõltumatus Gazpromist, see on küsimus, eh, mis tuleks meil endale esitada. me peaksime lõhkuma Gazpromi monopoli meil on vaja suuremat mitmekesistamist. aitäh. sõna saab proua Skvarinska. Long-term contract. suur tänu. pikaajalised lepingud tagavad turvalisuse eriti suurtele ettevõtetele ma pole päris kindel, kas need on aga kasulikud tarbijatele. Poolas olid suured arutelud hiljuti pikaajalise lepingu üle Gazpromiga, sest olukord ju pidevalt muutub, uued energiaallikad võivad tekkida, nagu näiteks kilda, kilgagaas, ning nii hinnad kui kogu protsess mitmekesistub. teiseks te ütlesite, et mitmekesistamine tähendab eh, nii äh, Äh, South kui North Streami äh, ehitamist, äh, minu arvates see ei ole nii, sest energiaallikas on ju sama Venemaa. jah, Nabucco ehitamine küll tähendaks mitmekesistamist. eile kirjutas International Herald Tribune esileheküljel sellest, et South Stream on lihtsalt üks väga kallis bluff, millega üritatakse pärssida Nabucco alaseid kokkulepete sõlmimist. mida te sellest arvate? ja kolmandaks, mida te arvate, mida komisjon ja parlament saaks teha selleks, et äh, ületada meie tarnijate ebakindlus? Te mainisite Põhja-Aafrikat, äh, kus on olukord väga ebakindel ning seeläbi kannatab ka Itaalia, aga samamoodi võiks mainida ka Venemaad tarnijana. varsti hakkame me, alustame me tööd energia välismõõtme raporti kallal, kus räägitakse ka teistest kolmandatest riikidest ning mida teie sellest arvate? neljandaks, mida te arvate president Puuseki mõttest, et Euroopa võiks ühiselt gaasi sisse osta? suur tänu! suur tänu. proua Savelas, kaks minutit. aitäh. palju tänu täna, tänase ettekande eest. härra Scaroni, te rääkisite turgudel valitsevast konkurentsist. milline on aga olukord lähikuudel? millised võrgud jäävad tegelikult peale. Aserbaidžaan näiteks on otsustanud valida ühe torujuhtme ja see kuulub samuti nende hulka, millest me täna räägime. ma sooviksin kuulda teie arvamust, kas Aserbaidžaani torujuhe võiks toimida juba lähitulevikus, milliseid riike see võiks varustada? Aserbaidžaanis näiteks räägitakse sellest, et äh, sellise torujuhtmega võiks transportida küll äh, teatavates kogustes äh, gaasi Euroopasse, aga kuivõrd reaalne see on? nüüd siis Nord Streamist. milline on teie seisukoht? milline on teie seisukoht Emiraatide, Katari, Bahreini rolli kohta? milline võiks olla nende roll Põhjakoridoris? kui Iraani küsimus on võtmeküsimus poliitilisest seisukohast, siis tuleb meil lähtuda sellest, et Põhja- ja Lõuna-Euroopa eh, energeetika sõltub sellest väga suurel määral. Eh, suur aitäh! aitäh, eh, härra eesistuja! ka mina sooviksin tänada suurepärase ettekande eest. võib-olla ma sain mõnest asjast valesti aru, aga ma tahaksin veel kord täpsustada milline on teie seisukoht näiteks põlevkivi gaasi äh, suhtes. kuidas te hindate selle gaasi rolli tulevikus? siin on tegelikult tegemist suurte reservidega. Äh, samuti ma sooviksin toetada proua Kavarsko küsimust. me nägime tõepoolest äh, artiklit, kus South Streami küsimus seatakse kahtluse alla e, seoses Nabucco torujuhtme ehitamisega. E, mida tähendab tegelikult praegu toimuv poliitiline olukord Vahemere põhjakaldal energiavarustuskindlusele, kuidas see meid mõjutab? Honorevole aitäh, härra Randstorf, kaheks minutiks, palun. aitäh, mina sooviksin tänada härra Skaronit samuti väga hea ettekande eest. Et tahaksin küsida, milline on Hiina roll Põhja-Aafrikas, Põhja-Aafrika energiaprojektides ja nüüd oleme me tõepoolest jälle ajaga järjel. Lenni, nagyon köszönjük Skaroni úrnak az értékes előadását, és örülök. Te härra eesistuja, ka äh, esimees, ka mina püüan teha lühidalt, ma tänan kõigepealt ettekande eest, äh, tänan äh, selle eest, et te püüate vähendada sõltuvust Venemaast. minu kodumaa Slovakkia sõltub sajaprotsendiliselt Vene gaasist. Nabucco aga on meie arvates samuti ebakindel projekt. me oleme näin-, vaada-, näinud, millised olid Itaalia referendumi tulemused, see tekitab meis segaseid tundeid. tuumaenergiast eemaldumine tõstatab küsimuse, kuidas näete teie Euroopa tulevikku? millis-, millised on reaalsed ootused äh, taastuvenergiale, kuidas me tuleme toime ilma tuumaenergiata? kuidas me suudame tagada võitluse kliimamuudatuse vastu, kuidas me tuleme toime oma reservidega, aitäh! E aitäh, härra Lansdorf! proua Tiikau, palun! aitäh, härra esimees mina sooviksin rõhutada seda, kui oluline on tagada ühendus Vahemere ja Musta mere vahel. Musta mere piirkond on strateegilise tähtsusega äh, kuna see tagab ühenduse Kaspia merega, Kesk-Aasiaga, kui me vaatame seda piirkonda tervikuna, eh, siis me näeme, et see on Euroopa energiajulgeoleku jaoks määrava tähtsusega. niisugused projektid nagu Nabucco või eh, Trans-Aadria naftajuhe või üle Türgi Itaaliasse kulgev torujuhe ühendus Aserbaidžaani ja Türgi vahel. kõik need on väga olulised Euroopa energiajulgeoleku tagamiseks ja mul on siin paar küsimust. kuidas hindate te Desertechi projekti? kas te arvate, et see suudab tarnida meile Põhja-Aafrikast piisaval hulgal energiat?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 And... suur tänu, härra esimees ja suur tänu härra Scaroni selle äärmiselt huvitava ettekande eest. Te tõstatasite siin pikaajaliste lepingute küsimuse ja teie arvates, milline on paindlikkuse marginaal äh, selle süsteemi parandamiseks äh, naftatoodete osas on indekseerimine probleemiks, siis need nõndanimetatud spot-turud tulevad mängu. millised peaksid siis tulevikus olema need pikaajalised lepingud, kas äh, nende sisu tuleks kuidagi muuta, kas neid tuleks äh, indekseerida kuidagi teistmoodi? suur tänu, ütleb härra esimees ja siis äärmiselt palju küsimusi esitati ja me teame, et meie äh, kõneleja suudab suurepäraselt asju kokku võtta, nii et viieteist minuti jooksul paluksin teile vastata. suur tänu, ütleb härra Scaroni, püüan kõikidele küsimustele vastata. üks küsimus, mida siin puudutati ja millest räägiti ka eilses Herald Tribune'is, on see küsimus, mis käsitleb South Streami torujuhet ja Nabucot vastandatuna. South Stream viib Vene gaasi läbi Ukraina Euroopasse, Nabucco tõenäoliselt võtab Aserbaidžaani ja Iraagi, Turkmenistani gaasi Euroopasse. nii et tegemist ei ole tegelikult kahe konkureeriva äh, ja üksteist välistava äh, torujuhtmega Nabucost me ei ole osa, üks osaline, kuid mitte iial ei ole meil äh, olnud äh, torujuhet, mis vajab miljardeid dollareid investeeringuid, äh, kuid ei oma seejuures ühtegi gaasitootjat partnerina. Nabucco on Gaasitarbijate Liidu loodud torujuhe ja see minu arvates ei ole elujõuline projekt, aga see on meie kui ettevõtte tõlgendus olukorrast. mitte kunagi ei ole ühtegi torujuhet loodud ilma, et oleks äh, selles projektis partneritena osalised nii äh, tarbijad kui tootjad. Äh, aga eks siis näis siis äh, kildagaas Euroopas, meie oleme ettevõte, kes äh, kildagaasiga kõige rohkem äh, tegutseb, Eurosis on meil, meil on Poolas neli litsentsi kildagaasi osas, samuti on meil mitmeid lepinguid Ukrainas, mitmeid litsentse Ukrainas ja me kavatseme rohkem nendes riiki, riikides litsentse taotleda, sellepärast et potentsiaal nendes riikides on meie arvates suur. paraku me pole midagi praegusel hetkel veel leidnud, loodame leida, samuti mm, seal oleme me oma äh, pilgu suunanud Hiina äh, ja äh, Aasia riikide poole mis aga puudutab demokraatiat Põhja-Aafrikas, siis äh, igasugused üleminekuprotsessid on alati möödapääsmatult keerulised äh, ja tegemist on keerulise perioodiga. meie eelistame partneritena demokraatlikke riike, mitte diktaatorlikke, aga kui see ülemineku keeruline protsess lõpuks lõpule jõuab, äh, siis loodetavasti on meil võimalik oma tööd äh, naudinguga jätkata läbi demokraatlike kanalite äh, Põhja-Aafrikas. taastuvenergiaallikad ja gaas. mina leian, et äh, gaasi kuldaeg kestab veel umbes viiskümmend aastat ja siis äh, selleks ajaks on taastuvenergia allikad arendatud äh, nii suurel määral, et nad äh, võivad võtta üle naftaturu, aga miks ka mitte kogu gaasituru. aga vaatame, milline olukord on maailma täna, täna maailmas äh, siis äh, ja millised on tehnoloogiad, äh, on meie kä-, kättesaadavuses, siis meie käsutuses olevad tehnoloogiad on äärmiselt kallid ja sageli taastuvenergiate tootmine on umbes kuus korda kallim kui nõndanimetatud konventsionaalsete energiaallikate kasutamine. taastuvenergia on äh, kättesaadav meile tänases maailmas siis, kui tootja ütleb, et see on kättesaadav ja kui taastuvenergia allikas ise otsustab nii-öelda, et ta on kättesaadav, mitte siis, kui meil seda vaja on. Äh, nii et äh, see nende kasutamisvõimalusi teataval määral piirab tänases maailmas, me kõik teame, et tulevik siiski peab tuginema rohkem taastuva energiale aga äh, sinna on veel mõni tee käia, kui me hindame praegu olukorda, siis praegusel hetkel taastusenergia, taastuvenergia allikatega ei suuda me katta meie tarbijate energiavajadust. keegi rääkis äh, siin äh, ühe Liibanoni, Iisraeli ja, ja Küprose vahelisest gaasi maardlast või äh, merereservist äh, nii-öelda, mis äh, leiuti, lei-, hiljuti leiti ja maailma lootused on selle tõttu kasvanud. ja Iisraelid räägivad kahekümnest miljonist barrelist äh, aastast. tegelikult ei äh, kasutata barreleid, aga me räägime barrelitest siiski, rääkides ka gaasist ja see on äh, aidanud parandada Egiptusega seotud raskusi, leevendada neid, see tegemist on gaasituru seisukohast väga olulise leiuga. mainisin ka ennem juba Katari, Katar on maailma suurim veeldatud maagaasi tootja, meie turule on nad oluliseks tarnijaks ja ka teistele riikidele meie impordime Katari gaasi äh, lõuna välja äh, reserv on neil, mis on äh, siis Iraani ja Katari vahel, loomulikult Iraani puhul rakendatakse praegusel hetkel sanktsioone ning seetõttu nad ei saa kasutada oma osa sellest reservist. kuid kui Iraaniga probleemid ükskõik ühel päeval lahendatakse, loodetavasti see leiab aset varsti, siis äh, saab ka nende tarneallikat äh, kasutada. siis äh, paljud siin mainisid Venemaa tarneid ja seda, et Slovakkia saja protsendi ulatuses sõltub Venemaa tarnetest. just sellepärast ma rääkisingi oma ettekandes Euroopa omavaheliselt seotud süsteemist. me peame kandma hoolt selle eest, et Slovakkia, mis äh, saab oma tarned Venemaalt, oleks samal ajal ka seotud kogu ülejäänud turuga, nii et kriisi tekkides võiks äh, Slovakkia kasutada ka näiteks Itaalia ja Hispaania gaasi. kui Slovakkia oleks seotud kogu ülejäänud äh, Euroopa süsteemidega, energiasüsteemidega, siis kui tekiks mingisugune tüli Ukraina ja Venemaa vahel ja gaasikraanid keeratakse jälle kinni, siis Slovakkia ei peaks seetõttu külmetama Äh, ja me saaksime gaasi kanda üle äh, Slovakkiasse, aga kui puuduvad Slovakkia ja ülejäänud meie süsteemi vahelised ühenduslülid, siis on see füüsiliselt lihtsalt võimatu äh, ja ei saa gaasi ühest riigist teise toimetada, millest on äärmiselt kahju Slovakkia seisukohast. poolteist aastat tagasi Slovakkia ja Bulgaaria keset talve pidid külmetama, haiglates valitses pakane ja mingisugust võimalust ei olnud gaasi pakkumiseks nendele riikidele, hoolimata sellest, et kogu ülejäänud Euroopal oli gaasi küll ja küll. probleemiks oligi, et olid taristud, me lihtsalt ei saanud transportida seda gaasi sinna, kus seda vaja oli. ja minu mõte, mida ma püüan teile täna siin maha müüa, on järgmine. Euroopa meil peaks olema Euroopa gaasiüksus, mis vastutaks nende ühenduslülide vahel kogu Euroopas. selline süsteem on olemas Ameerika Ühendriikides, gaasi transporditakse ühest Ameerika osariigist teise ja neil on väga hea füüsiline turustruktuur paigas. ja see aitab ja äh, leevendada ka varustuskindlusega seotud probleeme. sedasama võiksime teha ka Euroopas. ja jällegi need pikaajalised äh, lepingud, need nõndanimetatud võta või maksa lepingud, mis on meil, mis on Caste France'il, Ionil ja, ja, ja teistel traditsiooniliste gaasitarnijatega, nagu näiteks Norra, Venemaa, Alžeeria, Liibüa ja nii edasi. nende kassahindade, spothindade ja naftaindeksiga seoses äh, on mitmeid erinevaid tegureid, mis mängu tulevad ja pikaajalises lepingutes on indekseeritud äh, süsteem paigas ja meil on süsteem, mis on seotud toornaftaga ja toornafta hinna langemine langetamine selleks, et äh, konkurentsi tekitada, äh, et konkureerida spot-hindadega, äh, on üks asi ja siis veeldatud magasi hind, Ühendkuningriik ja teised riigid on seotud sellega ja kõik need tarned võiksid olla seotud veeldatud turuga ja äh, siis äh, võiks kasutada sealseid äh, turuhinnamääri viitehindadena. Hiina. Hiina praegusel hetkel ei ole Põhja-Aafrikas esindatud, nad on Sahara aluses Aafrika piirkonnas esindatud, aga mitte Põhja-Aafrikas. ma arvan, et sellega olen ma vastanud kõikidele teie küsimustele. aa, Liibüa siiski, vabandust. Liibüa kas äh, Hiina, Hiina on Liibüas? ei, ei äh,, ei ole ja kui nad ka on, siis äh, ebaolulisel määral Põhja-Aafrikas tõesti Hiinat ei ole esindatud gaasi osas. ja sellega ma arvan, et ma olen vastanud kõikidele küsimustele. loodan, et olite vas-, rahul minu vastustega või jäi mõni küsimus siiski mu tähelepanu alt välja. proua Savel. härra Skaruni, kuid kuidas te hindate äh, naftajuhete äh, vahelisi ühendusi, kui valmib ühendus Aserbaidžaaniga, aitäh! Äh, sellele ma juba vastasin, Aserbaidžaan on Nabucco tarnija. kui Nabucco käivitub siis, kui Aserbaidžaanist tuleb gaas selleks äh, on vaja lepingut konsortsiumiga, siis määratakse kindlaks kogused äh, kümme, kaksteist miljardit eurot äh, oleks reaalne siin välja käia, kui meil oleks olemas leping. ja kui siin tekivad probleemid, siis ähm, on lahendused kahtlemata samasugused kui teistes sarnastes olukordades, kohtutäie ja nii edasi. kas on veel küsimusi? jah, mina esitasin küsimuse äh, ja mind huvitab teie arvamus selle kohta Eh, härra Scaroni, mida teie arvate sellest, kuidas Itaalia referendumi tulemus eh, nüüd avaldab mõju edasistele arengutele, mind huvitab teie isiklik arvamus? rapporto difficile con nucleare da, da molti Itaalial on väga keeruline suhe tuumaenergiaga. Eh, itaallastel on alati palju probleeme ka uute eh, magistraalide ehitamisega. alati, kui tekivad uued probleemid, eh, tekivad arutelud üldsuses, eh, kõik arutavad väga intensiivselt, võib-olla on arutelud tõepoolest elavamad kui teistes riikides ma usun, et äh, see referendum tõepoolest äh, viib selleni, et lähema kümne aasta jooksul Itaalias tuumaenergiat kasutusele ei võeta. Jaapani valitsus on otsustanud tuumaenergeetika kasutamist jätkata. just nimelt see riik, kus katastroof aset leidis, jätkab tuumaenergia kasutamist äh, kogu maailmas on väga palju tuumaelektrijaamu, neid ei ole kaks-kolm tükki üheski teises riigis ei ole referendumit läbi viidud äh, selle üle, kas tuumaenergiast loobuda. kui nüüd vaadata asja ettevõtja seisukohast, äh, siis äh, see mulle muret ei valmista ma leian, et Itaalia referendumi tulemused ettevõtjana meid ei puuduta, kuid kogu tuumaenergia eh, temaatika on kahtlemata seotud eh, sellega, et tuumaenergia ei põhjusta süsinikdioksiini heitmeid. Eh, oleks väga tore, kui meil ei oleks üldse mingeid keskkonnakahjustusi. kõik olid alguses seepärast ka väga vaimustatud tuumaenergiast ja me ei peaks tuumaenergiat pidama siiski surmavaenlaseks. Eh, palju tänu härra Skaronile, palju äh, tänu vastuste eest kõikidele küsimustele, palju tänu põhjalike vastuste eest Te tutvustasite meile olukorda väga põhjalikult, andsite meile väga hea ülevaate. tegemist on väga huvitava teemaga. Euroopa institutsioonide jaoks on vastastikuste ühenduste läbilaskevõime väga oluline küsimus kolleeg Roil, kellele ma nüüd annan koosoleku juhatamise üle, jätkab nüüd nii et palun, härra Roil. ja meine Damen und Herren, wir können da austatud daamid ja härrad, jätkame siis nüüd natukese aja pärast, kui mõlemad meie külalisesinejad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 küsimuse esitus on sarnane nagu eelmise ettekande puhul. kas tehnilised küsimused on nüüd lahendatud? ei ole? Already? Darf Sie ganz herzlich begrüßen, freue mich. nüüd ma siis tervitan südamest meie järgmist ettekandjat, kes äh, omalt poolt tutvustab äh, küsimust äh, energiavarustuse kindlusest muudest aspektidest, palun. Eh, muchas gracias, eh, buenos dias, señoras ja señores. palju tänu. tere päevast kõikidele, austatud saadikud, austatud kohtumisel osalejad. tänan, et olete siia tulnud, tänan härra esimeeste sõnaandmise eest. teema, mida me täna käsitleme, on Euroopa Liidu jaoks äärmiselt oluline. see puudutab nii äh, infrastruktuuripakette kui ka muid äh, arenguid minu teema äh, puudutab vastastikuste ühenduste läbilaskevõimet Euroopa Liidus ja ma räägin sellest varustuskindluse seisukohast me peame arvestama ühiskondlikke äh, arenguid, me peame arvestama ka seda, mis toimub Vahemere põhja, äh, lõunakaldal praegu. sooviksin äh, rääkida Iberia poolsaarest ja ka oma ettevõtte Enagaasi rollist kõigepealt sooviksin tutvustada Enagaasi ettevõtet, tegemist on gaasi äh, infrastruktuuri ettevõttega, me oleme tegevad Iberia poolsaarel. meil on äh, üle kümne tuhande kilomeetri pikkune äh, transpordivõrk. meil, me varustame Alžeeriat, Marokot, Prantsusmaad, Portugali meil on suuri rajatisi, meil on ka äh, suuri gaasitorujuhtmeid, mm, äh, mis me allume äh, turu järelevalvele ning oluline on, et me oleme ka Madriidi börsil noteeritud ettevõte seitsekümmend viis protsenti meie äh, tegevusest on seotud OECD riikidega, äh, ülejäänud kakskümmend viis protsenti äh, meie mm, kapitalist kuulub kohalikele ja piirkondlikele ettevõtetele võib öelda, et ENA-gas on mm, asunud äh, ümberstruktureerimise teele, mis kahtlemata selgitab ka meie suurt edu viimastel aastatel. Äh, olulised küsimused praeguse äh, olukorra puhul eh, on seotud ka eelneva ettekandega. kahe tuhande üheksanda aasta algul tabas meid kriis. vaatame siin Euroopa Komisjoni koostatud kaarti, siin on näha, kus olid kõige suuremad valupunktid tõlgendus võib olla erinev olenevalt tõlgendajast, kui kriisi mõjud olid saatuslikud Euroopa Liidu liikmesriikidele. me näeme siin punasega tähistatud alasid, kus olid kõige suuremad probleemid samas me näeme, et Hispaaniat ja Portugali kriis peaaegu ei puudutanud. Iberia poolsaar ei, poolsaare riigid toetuvad Põhja-Aafrikast tulevatele tarnetele meil oli gaasi piisavalt, kuid seda ei olnud võimalik transportida nendesse riikidesse, kus olid gaasivarustusega probleemid, sest puudusid vastavad ühendused. tuleb öelda, et Euroopa gaasirajatised on loodud selliselt, et et äh, gaas saab voolata ainult ühes suunas. gaas saab liikuda ainult nende riikide suunas, kus seda tarbitakse ja see põhjustas väga suuri probleeme meil on vaja luua infrastruktuurid, mis lubavad vastassuunalisi gaasivoogusid. Iberia poolsaarel on väga palju äh, rajatisi, äh, millega me võiksime varustada oma naaberriike alates kahe tuhande üheksanda aasta algusest eh, on meil kasutusel eh, Magreb Euroopa torujuhe. Eh, me saame gaasi teiselt poolt Vahemerd. seda planeeriti kaua. gaasi vedelgaasi taasgaasistamise rajatised on planeerimisel. probleem on aga selles, et gaasi ei saa edasi transportida teistesse Euroopa Liidu riikidesse. gaasijuhe, mis ühendab Alžeeriat otse Hispaaniaga, valmis mõne nädala eest, selle võimsust on võimalik suurendada Euroopa Maagrebi gaasijuhe võimaldaks samuti täiendavat varustust. kuid me näeme, et siin on tegemist Euroopa Liitu suunduva torujuhtmega, kuid sealt edasi Iberia poolsaarelt ei lähe midagi. infrastruktuuri rajamine on väga pikaajaline protsess projekteerimisfaas, lubade hankimise faas on väga pikaajalised. kui me tahame luua eh, Hispaania ja teiste Euroopa Liidu riikide vahelisi eh, vastastikuseid ühendusi, siis tegelikult oleme me praegu täiesti eh, etapi algul me oleme juba aastaid töötanud selles suunas, et suurendada füüsilisi võimsusi äh, Euro-, äh, Iberia poolsaare ja ülejäänud Euroopa Liidu riikide vahel. GOS-i võrkude operaatorid äh, näiteks Prantsusmaalt on samuti projektide väljatöötamisse kaasatud tekkinud on aga väga palju erinevaid probleeme, mida me püüame äh, dialoogi raames lahendada. me püüame parandada koostööd ametiasutuste vahel, liikmesriikide erinevate ametiasutuste vahel, tagada protsesside läbipaistvuse ning ma loodan, et äh, siin on võimalik saavutada edu. mõlemad pooled on invest-, teinud suuri investeeringuid eh, ning kahe tuhande kaheteistkümnendaks aastaks on võimalik läbilaskevõimet oluliselt suurendada. Eh, see tähendab, et juba lähitulevikus läbilaskevõimsused suurenevad märgatavalt. ka Prantsusmaa eh, on paljude probleemide ees, seal tekkisid probleemid äh, projektide rahastamisega. kui me vaatame näiteks projekti MidCat, siis see keskendus peamiselt just ärilistele aspektidele arvestades aga majanduslikku olukorda hetkel, siis oli raske leida investeeringuid. projekti edendamine oleks tähendanud vähemalt kümneaastaste kohustuste võtmist. see ei olnud Prantsusmaal väga populaarne mõte. mida ma saa-, aga sooviksin rõhutada, on just see, et infrastruktuuri para-, parandamine, väljaehitamine on tuleviku jaoks äärmiselt oluline küsimus see võimaldab äh, tagada suurema sõltumatuse, me peame välja töötama uusi projekte, äh, arendama välja äh, uusi koridore, näiteks ka lõunakoridori tähtsus on, mm, on väga suur. kui me vaatame siin seda kaarti, siis me näeme siin infrastruktuuri väljaehitamise probleemi. me tahame tagada suurema vastastikuse äh, ühendatavuse tähtis on äh, see, et mõlemad riigid, nii Hispaania kui Prantsusmaa, võtaksid äh, omalt poolt suuri samme, teeksid omalt poolt suuri samme ning me saaksime ühendada nende kahe riigi võrgud. siin on näha detailselt võrgu osad, mille tähtsus Euroopa jaoks on erinev. siin kaardil te näete paremal pool kahesaja kilomeetri pikkust ühendust, mille mm, maksumus Prantsusmaa poolele oleks eh, kakssada miljonit, Hispaania on otsustanud anda siia oma panuse. projekt eh, oleks, eh, pakub, pakub huvi ka turuosalistele ning eelkõige Prantsusmaa on huvitatud ühenduse saamisest Iberia poolsaarega sam-, me oleme väga huvitatud, et nii Hispaania kui Prantsusmaa arendaksid välja vajaliku infrastruktuuri eh, omavahelise ühenduse tagamiseks. Eh, selleks on aga vaja väga olul-, väga suuri toetusi. Eh, Hispaania omalt poolt ole, tahab välja arendada ka paremad ühendused Põhja-Aafrikaga Iberia koridori väljaehitamine on äärmiselt oluline, et tagada Prantsusmaa ja Hispaania vaheline ühendus. dokument selle kohta avaldati käesoleval aastal, et pla-, plaan näeb ette koostöö aastani kaks tuhat viisteist tegemist on esmakordse tervikliku Euroopa vajaduste analüüsiga. selle koostamisel osalesid äh, ENTSOG-i äh, eksperdid ning äh, eesmärgiks on tagada kogu Euroopa varustatus gaasiga. kui Iberia koridori dokumendis ette nähtud projektid tõepoolest ellu viiakse, siis kahe tuhande kahekümnendaks aastaks oleme me olukorras, kus on võimalik tagada Alžeeria gaasi juhtimine Põhja-Euroopasse ja samas võib ka Vene gaas jõuda välja Iberia poolsaarele see tagaks Euroopa Liidu territooriumi tervikliku varustatuse, varustuskindluse, gaasivarustuse mitmekesisuse eh, ning kaasata oleks võimalik ka taastuvenergiaallikaid Iberia poolsaare Prantsusmaa ja ülejäänud Euroopa riikide ühendamine on väga suure tähtsusega. selleks tuleb rajada infra, vajalikud infrastruktuurid, luua ka vastavad regulatsioonid. siin me näeme taas komisjoni koostatud kaarti Äh, dokument avalikustati alles mõne päeva eest ning me näeme siin ähm, strateegilist nägemust äh, ülalt alla ühendust ja alt üles ühendust, komisjoni nägemust äh, energiaturu kohta. Te näete, et gaas liigub mõlemas suunas. see on äärmiselt oluline, et tagada kogu Euroopa gaasivarustus. välja tuleb ähm, töötada täpsed projektid, ähm, millised ühendused veel puuduvad, mis tuleb välja ehitada. just nii oleks võimalik kasutada Põhja-Aafrika potentsiaali see aitaks paremini saavutada tasakaalu Euroopa Liidu gaasivarustuses. me näeme, millised gaasivood on meie jaoks kõige olulisemad. Iberia koridor võib anda kogu Euroopa gaasivarustusse olulise panuse me peame ära kasutama juba olemasolevat infrastruktuuri taasgaasistamisrajatisi. härra Scaroni juba mainis, et äh, no, oluline on just gaasivarustuse mitmekesistamine. Iberia poolsaar oli kriisi ajal nagu isoleeritud saar. kui, kui me aga tagame ühendatavuse muude Euroopa Liidu osadega, siis on võimalik meie gaasi kasutada ka mujal. juba meie infrastruktuur on juba nelikümmend aastat vana, seda on vaja uuendada, meil on vaja uusi ühendusi, uusi struktuure Iberia poolsaar kuulub nende väheste kohtade hulka maakeral, kus gaasivarustus on tõepoolest väga mitmekesine, meil on väga palju erinevaid varustajaid. kuuekümnendatel, seitsmekümnendatel aastatel saime me gaasi ainult Alžeeriast ja Liibüast. tollal meil aga varustuskatkestusi ei esinenud tollal oli nende tarnijate usaldusväärsus väga hea. Hispaania oli tollal Liibüa ainus klient. kolm Põhja-Aafrika riiki annavad praegu nelikümmend protsenti Hispaania turugaasi varustusest. tegemist on tõepoolest suurte kogustega möödunud kuude arengud aga on väga keerulised. Liibüas toimunu ei ole aga siiski meie gaasivarustust väga mõjutanud me võime aga lähtuda siiski sellest, et probleemid võivad edaspidi suureneda. kui me räägime tarnijate usaldusväärsusest, eh, siis eh, loodetavasti meie tarnijate ring edaspidi suureneb. aastast eh, kaks tuhat kümme oleme me püüdnud analüüsida olukorda, selle kohta on koostatud ka äh, uuringuid äh, ning äh, kelle veebilehel on võimalik tutvuda ka meie uuringutega. analüüsitakse Euroopa Liidu rolli, kriisi mõjusid, seda, kuidas oleks võinud kriisi mõjusid leevendada. kui Euroopa Liidu riikide vahel oleks olnud vastavad ühendused, ei oleks olnud kriisi mõjud äh, kaugeltki nii rängad. kokkuvõtteks võib öelda, äh, et äh, terviklik ühendatud süsteem ei võimalda mitte ainult varustust suuremat mitmekesistamist, vaid tagas ka suurema varustuskindluse oleks võimalik kasutada ära erinevaid tarnijaid, kasutada paremini infrastruktuuri. kuidas on lugu aga taastuvenergiaga? kui me äh, tahame välja ehitada gaasi infrastruktuuri, siis me peame arvestama ka äh, taastuvenergia rolliga energiaturul. Äh, siin on näha Äh, Hispaania äh, olukorda tutvustavad skeemid. paremal pool te äh, näete kahe tuhande kümnenda aasta üheksanda novembri olukorda, tegemist oli väga tuulise päevaga, energiat toodeti väga palju just tuuleenergiarajatistes tulla äh, kahekümne seitsmendal augustil kaks tuhat üheksa, aga oli olukord täiesti teistsugune, tuult peaaegu ei olnud äh, ja äh, tuuleenergiarajatised tootsid väga vähe, see tähendas seda, et me vajasime gaasi gaasi abil toodetud energiat me näeme, et tuuleenergia on väga äh, ebastabiilne, me vajame suurt paindlikkust, see tähendab seda, et meil peavad olema võimalused äh, energiat ladustada, meil peavad olema äh, omavahelised ühendused, tarbimise tipphetkedel peab meil olema võimalik tarnida piisavas koguses energiat kui me peame silmas kogu kulutusi energiasüsteemi rajamiseks, ei ole need sugugi nii suured. tuuleenergia ainuüksi ei suuda tagada kogu energiavarustust, me oleme siiski sõltuvad ka gaasist taastuvenergia allikatega tuleb aga arvestada ja kui me tahame luua riikide vahelised ühendused, siis tuleb arvestada nii taastuvenergiaga kui ka gaasivõimalustega. me leiame, et meil on veel kasutamata võimalusi Iberia poolsaare ühendamine ülejäänud Euroopaga vajab parandamist. see võimaldaks tagada parema tasakaalu, see võimaldaks suurendada konkurentsi ning kasutada paremini ka taastuvenergiaallikaid selleks on vaja ka poliitilist tahet, selleks on vaja poliitilisi impulsse. Iberia koridori rajamise kulud on kindlasti väiksemad kui muude energi-, energeetikakoridoride rajamise kulud, ma ei ütleks, et need kulud on väikesed, aga see koridor annaks siiski väga olulise panuse Euroopa energeetikaturu mitmekesistamisse me peame mõtlema sellele, et hetkel me oleme väga sõltuvad üksikutest tarnijatest ja me peame eh, oma tarnijate ringi mitmekesistama. Vahemere eh, piirkonna energia kasutusele võtmine oleks meie kõikide huvides. Eh, eelkõige puudutab see neid riike, kes on Vahemere lõunakolda energiavarudele väga lähedal nagu juba mainitud, on meie ettevõte börsil noteeritud ja me oleme väga huvitatud edasiste projektide arendamisest. palju tänu kõikidele tähelepanu eest ja kõikidele küsimustele ma vastan hea meelega no,. Um... aitäh, me, ma teeksin nüüd ettepaneku, et ka komisjoni esindaja saaks kohe sõna ilma pika sissejuhatuseta jätkaksime kohe. Eh, härra Vinoa eh, esitaks meile komisjoni seisukoha. Eh, see võimaldaks meil saada olukorrast tervikliku pildi ja seejärel me saaksime veel piisavalt aega ka arutelu jaoks, härra Vinoa. Te olete alati meie juures teretulnud. Eh, kahjuks olete te harv külaline, nii et tere tulemast ja sõna on teil um,. suur tänu, härra esimees. õnnitlused selle kuulamise korraldamise puhul. on väga oluline selliseid arutelusid pidada ning ma sooviksin ka näidata, kuidas Euroopa Parlament on panustanud tugevasti Euroopa Liidu energiatarnekindlusesse, eriti pärast kahe tuhande üheksanda aasta jaanuari kriisi. ma arvan, et kõik osapooled on ühel meelel selles osas, mida meil on tarvis teha. on üsna selge, et me peame arvesse võtma reaalsust. reaalsus on aga selline, et me sõltume vägagi impordist nii gaasi kui nafta puhul ning see olukord süveneb kuna äh, kohalik tootmine on kadumas, peame me järjest rohkem importima. see on reaalsus ja kui nüüd vaadata impordiallikaid, siis võib näha, et on suured tarnijad, Venemaa nendest on suurim nii gaasi kui nafta puhul ning loomulikult tuleb sellega arvestada võib näha, et gaasitarned äh, on mitmekesisemad kui nafta omad ning äh, ka seda tuleb äh, analüüsida. gaasi puhul on kolm suurt tarnijat, kolmandik tarnetest kolmkümmend kolm, kolmkümmend neli protsenti tarbimisest pär-, pärineb Venemaalt siis Norra, kes on Euroopa majandusala äh, liige, nii et Euroopa pere osa moodustab kolmandiku impordist, nii et kuigi päriselt tegelikult ju ei ole import, on ikkagi Euroopast. ning Alžeeria, nagu näha, on kolmas suurim tarnija. niisiis, Põhja-Aafrika on meie jaoks oluline põhimõtteliselt võib öelda, et meie poliitika välistarnijate suhtes on üsna selgelt mõistetav, me soovime mit-, mitmekesistamist. kui Winston Churchill rääkis naftast kahekümnendatel, siis ta ütles, et üks reegel on mitmekesistamine, mitmekesistamine, mitmekesista-, mitmekesistamine. ning seda tuleb mõista, kui me räägime torujuhetest, siis võib neid ritta panna just mitmekesistamise olulisuse tähtsuses järjekorras. on võimalik mitmekesistada vastaspooli, tarnijaid ning allikaid. seda kõike on oluline mõista. meil on viis tarnekoridori gaasi jaoks. põhjakoridor, Norra, Ida, Venemaa lõunakoridor, Põhja-Aafrika, eriti Alžeeria, siis veeldatud maagaas, mis on pärit igalt poolt, Trinidad Tobagost ja Austraaliast, Katarist. Katar, nagu te teate, on praegusel hetkel üks tähtsamaid energiatarnijaid. ning siis veel see lõunakoridor, kus saaks e-, edasi rakendada mitmekesistamist võttes ka arvesse, mida ütles härra Skroni. lõunakoridor on hädavajalik meile. me peame avama selle lõunakoridori, sest see tagab meile kolm mitmekesistamise elementi, see on uus, äh, erinevad allikad ning ka erinevad vastaspooled on seal. Kaspia mere ressursid on olemas, seal on ressursse palju rohkem isegi kui Venemaal, seega me oleme vägagi huvitatud selle tee avamisest. ja seal on mitmed vastaspooled, Türkmenistan, Aserbaidžaan, Iraak ning teised. see tähendab, et me ei tegele Gazpromiga, kes oleks ainus tarnija South Streamile. see annab siis uue tarnetee küll, aga allikad ei mitmekesistu niisiis võib võrrelda, kui palju kasulikum on lõunakoridori avamine võrreldes lihtsalt South Streamiga. seega me peame avama lõunakoridori, seda nimetatakse vahel ka neljandaks koridoriks. samuti on vaja vaadata, mida me teeme Euroopa Liidu sees. see on veelgi tähtsam. nagu härra Delaflor väga selgelt ütles tuleb tagada, et kui gaas on jõudnud Euroopa Liitu, saab see voolata igale poole, põhja, läände, lõunasse, idasse. see peaks olema meie eesmärk. see peaks olema Euroopa gaas sellest hetkest alates ja tal peaks olema võimalus voolata kuhu tahes. jaanuaris kaks tuhat üheksa kriisi ajal, kui gaasitarned Venemaalt Ukrainasse peatusid, võis ju näha, et Euroopas oli gaasi küll, aga me ei saanud aidata hädas olevaid riike. lihtsalt teile teadmiseks, ka nafta puhul on meil võim-, mehhanism, millega tagada tarne, tarned. meil on olemas hädaabivarud. rahvusvahelise energiaagentuuri puhul, agentuur on kasutanud eh, neid hädaabivarusid üks kord Katrina orkaani ajal USA-s, siis kasutati Euroopa varusid. ka gaasi puhul on vaja sellist süsteemi. ning ma keskendungi rohkem gaasile, sest see on tänane teema. meil on vaja tagada, et meil on olemas eh, hädaabi reageerimise võimekus ja struktuur. Euroopa Liit peab olema suuteline ka äh, rahastama ning poliitiliselt toetama ühishuviprojekte. see kehtis ka näiteks majandustaastamiskava kohta, see peaks kehtima ka energia kohta, me, kõik meie sammud peaksid olema äh, harmoneeritud. sellel aastal oktoobris-novembris räägime sellest veel. ning härra Zosa Wagner koostas ka raporti selle kohta, seda hääletati juba ITRES ning läheb täiskogule vist järgmisel kuul, sellest on palju kasu, sest see toetab vägagi meie poolt soovitut. on selge, et me peame saavutama ka konsensuse nende projektide osas, me peame arendama regionaalset koostööd, teeme seda Balti riikidega, Põhja-Lõuna koridoriga, Poolaga ning kõikide teiste Kesk- ja Ida-Euroopa riikidega ning loomulikult ka Lõunakoridoriga ning sealsete riikidega. meil on loomulikult vaja ka välismõõdet meie siseturu jaoks, see tähendab, et meil peab olema korralik partnerlus naaberriikidega ning tarnijatega. määrus üheksa üheksa neli kahe tuhande kümnendast aastast, mis puudutab e- gaasitarnekindlust, on väga vajalik vahend meile, härra Vidal Quadras oli parlamendi raportöör siin ning me saime selle määruse ühe aastaga vastu võetud. see on määrus, mitte direktiiv, see asendas direktiivi, see on väga oluline, sest äh, kõik need saa-, äh, meetmed rakendatakse ellu koheselt. kui võtta arvesse erinevaid öö, äh, riske, näiteks kui Alžeerias tekivad rahutused või jällegi Venemaa ja Ukraina hakkavad vaidlema, siis oleme me paremini selleks valmis kui kahe tuhande üheksanda aasta jaanuaris. me oleme üritanud tagada kõrgetasemelist tarbijakaitset, kõik liikmesriigid on sellealaseid samme astunud ning kõik liikmesriigid üritavad olla valmis häireteks tarnes. samuti on üritatud tagada gaasiinfrastruktuuri paindlikkust kriisijuhtude jaoks. see, sellega käib kaasas ka läbipaistvus ning infovahetus. ka need on väga tähtsad. meil, meie võrguga on ühendatud iga gaasihoidla Euroopas, kaks aastat tagasi nii ei olnud ning nii saame me näha ka täpselt, kui palju meil Euroopas gaasi on. meil on määrusesse kirjutatud ka olulised kohustused infrastruktuuri osas. N miinus üks infrastruktuuri standard on paika pandud, äh, härra Scaroni rääkis ka sellest. me saame äh, Äh, kasutada N-1, kuna Liibüa tarnete katkemist kompenseerivad teised allikad. ja siis on meil ka teine kohustus, ehk siis kahesuunaline äh, võrkude ühendatus. see on väga oluline, kui me räägime siin meie gaasitoru juhtmete paindlikust kasutamisest. ning siis on olemas paika pandud paika pandud ka tarnestandardid tarbijate jaoks. määruses on kirja pandud, et kõigepealt tule-, peavad riigid, kaasates kõik osapooled, läbi viima riski hin-, eh, mõju, eh, riskianalüüsi, sellele peaks järgneva ennetava tegevuskavad, kuidas ennetada või leevendada riske ning siis tuleb paika panna ka kiirreageerimisplaanid suurte tõrgete tarvis. kõige sellega praegu tek-, peaks tegeldama, tatama. me viime just läbi öö, analüüsi, kuidas liikmesriigid öö, rakendavad ellu seda määrust suuremal osal läheb hästi, kahjuks Ida-Euroopa riigid ei võta seda päris tõsiselt, see on murettekitav, aga me üritame nendega rohkem tööd teha, sest nemad on kõige haavatavamad, aga nad on ka kõige vähem painduvad. Nad sõltuvad peaaegu ainult ühest tarnijast, torujuhtmed ei vasta siseturu nõuetele, läbipaistvust ei ole piisavalt ning mitmed lepingud pärsivad arengut seega me tõesti soovime vägagi, et need riigid tegutseks tõhusamalt, sest see on nende jaoks hädavajalik, kui nad soovivad oma tarneid mitmekesistada. selle aasta lõpuks peaksid olema riskianalüüsid valmis ning siis koostatakse tegevuskavad. solidaarsust arvesse võttes peaks neid riskianalüüse jagama ka teiste naaberriikidega loomulikult ei saa liikmesriigid läbi viia riskianalüüse üksinda, tuleb arvesse võtta ka, mis toimub naaberriikides. siinkohal tuleb rõhutada, et meid aitas väga energiaprogramm majandustaastamise kavast. neli miljardit eraldati parlamendi ja nõukogu poolt komisjonile infrastruktuuri ülesehitamiseks nagu näha, üle poole sellest rahast on läinud elektri ning gaasivõrkude ühendamiseks, eriti just gaasivõrkude jaoks. siin on näha, mida see tähendab. siin on ainult kirjas mõned projektid. Slovakkia härra Metsaros, te kurtsite, et te sõltute ainult Venemaast. samas nüüd võib öelda, et kui homme tekib kriis, saate te Austriast Slovakkiasse gaasi, sest mõlemapoolne gaasivoog on tagatud. samuti on võimalik ümber pöörata gaasivool torujuhtmes, mis viib gaasi Venemaalt Itaaliasse ning seda kasutada näiteks Alžeeria gaasi tarnimiseks Slovakkiasse. me oleme töötanud koos ka Hispaaniaga rahastame Hispaania, Prantsusmaa ühendusi ning aitame ka prantslasi selles osas, et nende turg oleks rohkem ühendatud, mitte ainult lõuna poolt, vaid ka põhja poolt. me oleme tõesti panustanud tõsiselt Ida-Euroopa riikidesse, tagamaks, et süsteemid oleks paindlikud, võrgud ühendatud, Slovakkia ja Ungari vahel on veel probleeme kuid see on väga oluline ühendus samuti. meil on tarvis luua ka põhja-lõuna ühendused nendes riikides, sest praegu on ühendused ainult ida-lääne suunal. meil on tarvis tagada paindlikkus kõikide nende Ida-Euroopa riikide puhul selle tegevusega tuleb jätkata ning sellest, sellega tegeleb ka meie uus ettepanek, millega tuleme välja aasta lõpus. meil on loomulikult terve rida prioriteete äh,, niinimetatud koridori prioriteete, meil on vaja vaadata üle need erinevad regioonid, millised on nende nõrkused ja tugevused. meil on tarvis kombineerida tugevused, et vähendada nõrgemaid külgi. siin on suuremad probleemid, samuti nagu näiteks Läänemere piirkond. me soovime elektri ja gaasi jaoks tagada võrkude ühendamise, et need riigid, Balti riigid ning ka Soome oleks ühendatud hästi ülejäänud Euroopa Liiduga. siis on meil põhja-lõuna äh, ühendus ka nafta jaoks. see ühendab Poolat ja Horvaatiat Aadria mere ääres. seeläbi ka kõik vahepoolsed riigid saavad gaasi. samuti on meil olemas edelaühendus, mis läbi saab Iberia poolsaart ühendada ülejäänud Euroopa Liiduga lõunakoridor on loomulikult üks suuremaid prioriteete, senikaua kui meil seda olemas ei ole, peame me pingutama, et see lõunakoridor ikkagi avataks. niisiis, nagu näha, kaasatud on kõik Euroopa Liidu liikmesriigid me võime rääkida ka Ida-Vahemere võimalikust gaasitarnekoridorist, nagu sinna oleks kaasatud Küpros, Iisrael, Liibanon. me peame mõtlema, kuidas ühendada need uued gaasivarud. Need ei ole üleüldse väikesed, Iisraeli varud on suuremad kui seitse, seitsme aasta Euroopa tarbimine seega me peaksime hakkama kasutama ka neid varusid, me juba töötame selle nimel. see puudutab ilmselgelt Küprost, Kreekat, mis oleks äh, transiitmaaks selle gaasi puhul. meil on palju erinevaid allikaid, ma ei räägi siin kildagaasist, äh, sest sellega, see muutub realistlikuks pärast kahe tuhande kahekümnendat aastaks, aastat aga me tuleme välja vajalike ettepanekutega ennem aasta lõppu, näitamaks, kuidas meil on tarvis infrastruktuuri arendada, kuidas meil on tarvis koostööd teha regulaatoritega, tagamaks, et tehakse piisavaid investeeringuid ning samuti on vaja paika panna piisavad finantsinstrumendid investeeringute tõhustamiseks. me räägime siin sellest, et võrkude ühendamine on väga oluline. see tähendab, et ei ole ülearused, ülearust infrastruktuuri turudele, selle, see ei meeldi. me peame investeerima ka infrastruktuuri, kuhu turg investeeringuid ei tee ning ühendama ka sellised infrastruktuurid teistega. ning siin mängivad Äh, Euroopa Liidu finantsinstrumendid hädavajalikku rolli. ma nüüd lõpetan, ma olen rääkinud juba vist piisavalt ning täna hommikused kolm ettekannet on liikunud kõik ühes suunas ning nad annavad hea pildi sellest, mis toimub ning mida on tarvis veel ette võtta. aga meie peamiseks prioriteediks on ilmselgelt tagada energiatarnekindlus. suur tänu! aitäh, härra Vinoa. tegemist oli tõepoolest väga asjaliku täiendusega eelnevatele ettekannetele. see andis meile ülevaade Euroopa poliitikast äh, kõnealuses valdkonnas. Äh, enne kui ma unustan, härra Vinoa, kas on võimalus, et need konkreetsed meetmed, mida te nimetasite, kas te võiksite anda meile mõlemale komisjonile nende kohta nimekirja, ma usun, et sellest oleks väga palju kasu, kui me saaksime toetuda sellele edasises töös. ma oleksin nüüd tänulik, kui kõik edasised sõnavõtjad suudaksid piirduda kahe minutiga, alustame kolleeg Rodiga. Merci, monsieur le president Euh. aitäh, härra esimees. kõigepealt sooviksin tänada ettekandjat pean tunnistama, et ma ei tunne end päris hästi hetkel, sest me räägime niisugustest riikidest ja rahvastest, kes püüavad praegu asuda demokraatia teele, kes püüavad vabaneda äh, diktaatoritest, aga meie peame silmas ainult oma energiavarustuskindlust, see on natukene egoistlik, aga see on ainult niisugune kõrvalmärkus. nüüd aga investeeringutest Eh, oluline on see, et meil oleks investeeringute plaan. kui me räägime eh, erasektori ja riikliku eh, kapitali ühendamisest, siis tekivad küsimused, mis kuulub õieti kellele, kuidas korraldada projektide elluviimist. Deserteki jaoks on vaja väga palju raha, kuidas seda kõike korraldada? nüüd aga äh, teadusuuringutest. kui me räägime näiteks äh, Vahemere lõunapiirkonnast, äh, siis siin oleks vaja algatada uusi teadusprojekte. räägiksime aga ka geograafilisest aspektist Vahemere lõunakalda riikide seos ülejäänud Aafrikaga energiat on Aafrikas väga palju vaja, Aafrika on arenguteel, energiavajadus suureneb, kuidas see võib mõjutada Vahemere kalda riike? kolleeg Madurell. suur tänu. suur tänu, äh, härra esimees mul oleks küsimus härra Vinoan ja hiljem ka härra De Florile. praegusel hetkel me leiame, et me peaksime Hispaania ja Prantsusmaa vahelist telge tugevdama ja selleks on vaja taastuskavaga seoses abi Prantsusmaa-Kataloonia ühenduse ülesehitamiseks. meil on Eridani projekt selle jaoks ja praegusel hetkel ei ole veel saavutatud soovitud tulemusi, projekt on peatatud ja ajutiselt härra Delaflor ütles, et Prantsusmaa on, on äh, nüüd äh, taaskäivitanud selle projekti. kuidas äh, saab selle abil Prantsusmaa, Alžeeria, Hispaania telge tugevdada? ilma et äh, Prantsusmaa ja Hispaania vahelist äh, ühendust parandada seejuures. kui me tahame tõesti sellist tõhusat äh, torujuhet, siis on see möödapääsmatu. Te rääkisite siin ka Hispaania ja Prantsuse hinnavahedest millest need hinnavahed tulenevad. ja härra De La Flor, te rääkisite kõigist nendest asjadest, mida Hispaania võiks teha selleks, et gaasitarnete häiretega toime tulla Ühendkuningriigiga seoses näiteks ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. aga pidades silmas erinevaid tarnijaid, millele te viitasite, kas veeldatud maagaarisi osas või gaasitoruühete osas. kui äh, suur on tegelikult äh, torujuhtme mõju, äh, mis ühendab Hispaaniat kogu Euroopaga? härra Vutson kuulates täna äh, seda arutelu, siis äh, meenub mulle saksa äh, etendus Gaas, mis kujutab kogu ühiskonda gaasi näite näol ja gaasi tootmise näite näol. me peaksime ka pidama silmas ka reaalsust. me teame, et meil on vaja gaasi, me tahame kliimamuutust ja öö, kliima soojendamist peatada. meie varustuskindlus on seotud riikidega väljaspool Euroopas ja üsna ebatõenäoline on, et me suudame seljatada kõik poliitilised repressioonid, repressioonisüsteemid kolmandates riikides ehm, kliima sihtasutuse teekaart aastaks kaks tuhat kakskümmend ja komisjoni dokument avaldatud jaanuaris, näevad ette taastuvenergia osa suurendamist, härra Teraploor näitas, et tuulisel päeval suudab tuuleenergia varustada Hispaaniat poole energiavajutuse osas, aga äh, soo- ja riigid nagu Maroko ja Senegal äh, kasutavad äh, päikese e, ja maa soojusenergiat koos ja kui me suudame kasutada seda e, ja siis ka e, tuulelainete ja nii edasi energiat üle kogu Euroopa kuni Eestini välja, siis võib-olla ootab meid ees tulevik, kus, mis tugineb väga suures osas taastuvenergiale, gaasi on vaja ainult lünkade täitmiseks ja me peame äh, investeerima varustusvõrgustikkudesse ja arukatesse nii-öelda võrgutise, võrgustikesse, aga seda elektrienergia osas ennekõike, mitte niivõrd gaasitarnete osas. kas, kas pole nii? mis te sellest arvate? Thank you very much. kolleeg äh, Kutanets. Claude Turmas. kaks küsimust härra Telefroile Hispaania-Prantsuse osas, Hispaania-Prantsuse koridori osas mainisite, et meil on mitmeid projekte praegu nii-öelda käivitamisfaasis, võib-olla te võiksite täpsustada seda, milline on nende projektide võimsus, millal need projektid siis lõplikult käivituvad ja kas te näete ka mingisuguseid takistusi nendel projektidel, nende projektide rakendamisel? ja siis veel gaas, suur tänu teile selle gaasi ja taaskasutatavate energiaallikate äh, sidemete kirjeldamise eest härra Skaroni poolt. me, mis puudutab tuuleenergia osakaalu suurendamist, siis kuidas me peame gaasitaristuid kohandama ja gaasiturgu ja kogu energiaturgu kohandama äh, vastavalt muutustele. mis puudutab gaasi ladustamist, kas meil on vaja kiiremaid ladustamisvahendeid Äh, äh, tänaste geoloogiliste äh, nii-öelda aeglaste ladustamisme vahe, ladustamisinfrastruktuuri asemele. ja siis härra Vinoa. minu kommentaar puudutab ka Graham Watsoni tõstatatud, ka komisjon peaks püüdlema tasakaalu poole energiatõhususe ja taastuvallikad on meie mitmekesistamise üks oluline osa ja see, mida teeme gaasi vallas, on oluline, kuid äh, hierarhias äh, ma leian siiski, et päris selgelt ähm, panus gaasi vallas äh, peaks ole, tulema alles energiatõhususe ja taastuvenergia valluste pa-, allikate panuse järel. siis siin öeldi, et Nabucco hääbub sellepärast, et osanike hulgas pole gaasitootjaid, aga teisest küljest äh, siin on olnud ka väga positiivseid avaldusi Nabucco osas ja ka komisjon suhtub sellesse väga äh, äh, positiivselt. härra Scaroni suhtus skeptiliselt seoses ainult tarbijate osalusega Nabucco projektis. kas see tõesti on nüüd tõsine probleem, mis te selle, mis te sellest arvate? suur tänu, esimees kõigepealt ma tahaksin tänada meie siinseid kõnelejad, härra Scaroni, äh, meie esimene kõneleja ja härra Delaflor. võib-olla võiksite meile rääkida sellest, mida gaasi äh, tööstus kavatseb teha seoses äh, riigi bürokraatiaga, riik ja nii äh, piir, iseäranis piirkondlikul ja kohalikul tasandil võib oma äh, eeskirjadega olla vägagi turgu sekkuv ja mõjutav. ja mis puudutab äh, mittekonventsionaalse energiaallikaid ja mind huvitaks rohkem kuulda täpselt, täpsemalt kildagaasist ja kildagaasi võimalikest arengutest Euroopas. ja siis komisjon mida teeb komisjon selleks, et äh, sellised projektid muutuksid äh, kogu Euroopa projektideks, et nii-öelda tõelisteks Euroopa projektideks ja millistest kriteeriumitest lähtuvalt äh, valitakse välja selliseid pro-, projekte, mis on Euroopa projektid, ma olen lugenud teie raportit ja ma tahaksin sellest asjast pisut rohkem teada. suur tänu! aitäh, sõna saab härra De La Flor. suur tänu! suur tänu äh, kõigile küsimuste esitajatele küsimuste eest, teen, äh, vastan järjest, härra Odi. mainisite avalikku sektorit ja avalikke investeeringuid ja erainvesteeringute, äh, investeeringuid taristutesse ja kuidas seda kõike korraldada Enakaas on eraettevõte ja meie statistika on kõigile kättesaadav, te näete, millisel määral on erainvestorid ja ka riiklikud investeeringud äh, esindatud äh, meie ettevõttes. me peame loomulikult pidama kir-, kinni kehtestatud eeskirjadest, mis meie puhul äh, kehtivad ja meie investeeringuid mõjutavad samuti kehtestatud eeskirjad. eraettevõttena võime investeerida investeering, investoritelt kogutud rahasid taristuprojektidesse ja selle tulemusena meie infrastruktuuri kulud iseenesest on äh, väga ma-, madalad ja nii-öelda kulutõhusad on meie taristud. siis äh, kui me gaasitorujuhtmeid planeerime, siis me plaanime nende torujuhtmete kasutamist neljakümneks, viiekümneks aastaks, nii et eraettevõte on meil vaja investeeringute teostamiseks ka ametivõimude poolt pikaajalisi kohustusi ja tarnete osas ja, ja ka rendimaksete osas, sellepärast et meil oleks vaja ka oma kulud hüvitada pikes perspektiivis ja ka teenida midagi meie gaasijuhtmete pealt. aga see pikem perspektiiv, nagu ma juba ütlesin, on umbes nelikümmend, viiskümmend aastat. proua Madurell. jah. meie oleme taristuehitustele spetsialiseerinud ettevõte ja Neil on aastakümnete pikkused kogemused selles valdkonnas, me oleme ise huvitatud tõhusast tööst ja me oleme huvitatud ka sellest, et reguleeriv tasand meid ka asjakohaselt toetaks. meie oleme huvitatud kvaliteedi, kvaliteetsest teenusest, kvaliteetsetest toodetest ja kõrgetest standarditest meie tööstussektoris ja meie projekti ettepanekutes loomulikult me peame koondama kulud ja, ja ka investeeringud teiste riikide ettevõtetega koos ja, ja ma tean, et on ka teisi ettevõtteid teistes riikides, kus kulud on märkimisväärselt kõrgemad, me oleme eraettevõte, meie, meid toetab meie reguleeriv tasand, need on tegurid, mis mõjutavad meie kulusid ja seetõttu on need kulud madalad. pooled gaasitaristute ehitamise kuludest on tingitud otsestest gaasitoru, torujuhtme ehitamiskuludest ja meie oleme selles vallas äärmiselt kogenud. kuivõrd see on just meie äh, eri, äh, eriala, ja seetõttu oleme me suutnud ka kulud madalale tasemele äh, viia ja nagu öeldud, äh, kordan veel kord, Hispaanias reguleeriv tasand äh, toetab meid õnneks on viimase nelja-viie aasta jooksul väga palju toimunud meie seisukohast. ja õige pea jõuab kätte kahe tuhande viieteistkümnenda, viieteistkümnes aasta, selleks aastaks oleme me oma võimsust suurendanud rohkem kui viiekümne protsendi võrra. Euroopa, mis puudutab Euroopa turgu, siis alati öeldakse, et peab kõigepealt uurida turgu, et kas äh, need projektid on elusuutlikud ja mina olen käinud Prantsusmaal ja mujal ja kohtunud prantslaste esindajatega ka Madridis alles hiljuti ja üks Prantsuse esindajatest ütles mulle, et mis puudutab taristuid, siis taristute osas ei pea võib-olla äh, Eridani küsimustes turguga konsulteerima, lihtsalt äh, ehitatakse projekt, viiakse projekt ellu ja, ja kõik hakkavad seda kasutama ja ja keegi ei kujutagi ette olukorda enam ilma selleta, nii nagu Eiffeli torn omal ajal. ma arvan, et infrastruktuuriga on samamoodi, planeerimisfaas peab olema korrektne ja meil on ka vaja ametivõimude toetust, seda ka pikaajalises perspektiivis, meil on vaja ka meie tarnijatelt pikaajalisi lepinguid, et meie seljatagune oleks kaetud. aga mis puudutab taristukulusid ja kasumid äh, ja kasu, mida me lõikame, siis äh, tõesti äh, minu arvates on tegemist äärmiselt põhjendatud ja turvaliste investeeringutega. mul on väga hea meel kuulda, et komisjon on pühendunud oma projektidele ja loodan, et komisjon jääb enda juurde kindlaks ja tegutseb ka sihikindlalt, nii et me ei pea aastakümneid ootama nende projektide ellu rakendumist. mis puudutab Hispaania ja Prantsuse koridori, siis äh, kui me hindame olukorda, siis peame jõudma järeldusele, et see on möödapääsmatu. meil on vaja koridori, mis Aafrikast läbi Hispaania Prantsusmaale jõuaks ja Iberia poolsaarel on siin oma roll mängida. Iberia poolsaar äh, on Aafrika ja Euroopa vaheliseks sillapiirkonnaks ja see aitab vähendada Euroopa sõltuvust piiratud arvust tarnijatest ja aitab mitmekesistada tarnijate paletti ja olukord on arenenud pärast üheksakümne teist aastat äh, ja me oleme kulusid vähenenud al, äh, al, alandanud, nii et äh, see, nende pingutustega me jätkame tulevikus. ja olen juba rääkinud nendest tõ-, tõrgetest ja raskustest meie töös, aga võib-olla kõige suuremaks äh, raskuseks on mõistmise saamutamine erinevate isikute ja riikide vahel kultuuriliste probleemide ületamine. ja mitmed äh, vastuseisud äh, meie projektidele mittefüüsilisel tasandil otseselt mis puudutab taristuid ja tasakaalu, gaasi ja taastuvenergiaallikate vahel tulevikus, siis selles valdkonnas on meil vaja märkimisväärselt rohkem taristuid. ehkki ma rõhutaksin, et taristukulud on tegelikult kõige väiksem osa kogukuludest meil on vaja paindlikku süsteemi, et me saame kasutada äh, taastuvenergiat, äh, mille tootmisvõimsus erineb äh, ja sellel on oma madalad perioodid ja ja väga energiatootlikud perioodid ja seetõttu me peame ka suutma kasutada teisi stabiilsemaid vahendeid, nagu näiteks gaas, veeldatud maagaas ja selleks on vaja investeeringuid ka selliste energiaallikate taristutesse, Hispaanias. on ka meil mitmeid äh, probleeme ja me peame oma suhtumist muutma ja me ja igasugused bürokraatiaga seotud probleemid äh, ei ole meile võõrad, meil on vaja ehituslubasid, äh, erinevaid litsentse ja, ja nii edasi ja nii edasi. aga äh, võrreldes Hispaaniat teiste riikidega, siis tegelikult see bürokraatia ei ole nii suureks takistuseks Hispaanias. vähemalt meie valdkonnas Hispaanias gaasitööstus on täielikult äriline ettevõtmine, riigi osalust selles sektoris ei ole. ja kui me siinkohal vaatame, mis toimub teistes riikides, ka Ameerika Ühendriikides näiteks, siis esitatakse mitmeid gaasistamistehaseid, gaasi tarnete jaoks näiteks Katarist, aga nüüd nad siis ei kasuta järsku neid infrastruktuuri elemente, kuivõrd äh, turg on ümber orienteeritud kildagaasile. ja ameeriklased ei kasuta oma taasgaasistamistehaseid ja meil Euroopas on seetõttu rohkem gaasiallikaid ja meil on märkimisväärselt me oleme märkimisväärselt paremas olukorras, me oleme väga heas olukorras. ja, ja ähm, meil on tegelikult tarned tagatud, meil on vaja ainult ähm, are-, rohkem arenenud infrastruktuuri. härra Vinua um,. I have a, a lot of sympathy for what Mr ma mõistan vägagi seda, mida härra Odi ütles võib-olla jah, minu poolt täna öeldu oli natukene isekas, seal ei räägitud kõikidest nendest sammudest, mida Euroopa Liit on astunud, sõlmimaks partnerluslepingud teiste energiat tarnivate riikidega. ning me ei rääkinud ka taastuvenergiaallikatest ja energiatõhususest, mis on sageli kõige tähtsamaks teemaks koostöös, koostöös olgu see siis äh, Pärsia lahe või riikide või Alžeeriaga. energiatõhusus ja taastuvenergia allikad on siin ka väga tähtsad. Teil on täiesti õigus Aafrika suhtes, härra Piebalgs, kes vastutab äh, volinikuna nüüd arengu eest, ennem oli ta energiavolinik, äh, tegeleb ka just Aafrika inimestele elektrile juurdepääsu tagamisega see on seotud siis infrastruktuuri ehitamisega Aafrikas, see, tegemist on tõsise probleemiga. komisjoni septembri teatises äh, on ka palju neid as-, paljud nendest aspektidest sisse kirjutatud. infrastruktuuri, gaasiinfrastruktuuri omanikuõigus selles äris võetakse arvesse ju ka avalikke huvisid, kui me räägime gaasi- või elektritarnetest, olgu nad siis riigi omad või era- ja avaliku sektori koosomand, seal ei ole vahet, sest tegemist on reguleeritud ettevõtlusega ning võetakse arvesse avalikke huvisid seti plaan minu arvates oli samuti väga tähtis. proua Rea Madurell, teie küsimus. tänu majandustaastamiskava rahadele saime me veenda äh, prantslasi jätkama Veritaaniga, vaatamata rasketele aegadele. meie eurooplastena saime anda teatud rahasumma ning nad said seda ka kasutada. Eridan on ainult üks osa probleemist, sest see pudelikael puudutab ainult Prantsuse poolt. me peame edasi tegutsema Hispaania ja Prantsusmaa võrkude ühendamise nimel ning Medcati eh, probleeme arutame me üsna varsti nendega. härra Watson ja kaas. teda ei ole enam kohal, aa, siiski minu arvates on siin üks oluline aspekt gaasi juures, mida täna ei ole veel mainitud ning mis on väga oluline, nimelt gaasi dekarboniseerimine. kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks peaks gaasi põletamisel eraldama võimalikult vähe CO2. teadustööd on väga pingelised selles valdkonnas, härra Turmes juba ütles, et jah, gaasi gaas on olemas ka kümne-viieteist aasta pärast, tõesti, kui me soovime seda kasutada, aga ka hiljem, siis tuleb see kõigepealt dekarboniseerida. ning nii palju, kui mina tean, siis sellega praegu ka. samuti olete te näinud, et taastuvenergiaallikad ja gaas käivad käsikäes, seda nad peavadki tegema. väga tore on, kui kogu elekter tuleb ühel päeval tuulest, aga samas tuleb ju tagada, et kui et elektrit on ka siis, kui tuul on vaikne. seetõttu tuleb investeeri-, investeerida ähm, elektri äh, tootmisesse gaasist, majanduslikus mõttes on see üsna keeruline, sest need jõujaamad töötavad ainult paar tundi päevas ja siin on jah, majanduslik probleem, mis tuleb lahendada leidmaks õige taastuvenergia ja gaasi vahekord. tagamaks, et taastuvenergiat kasutatakse elektri tootmisel rohkem. härra Turmes, loomulikult ma mõistan teie märkust, energiatõhusus on meie oluline prioriteet kahekümne, kakskümmend kakskümmend strateegia sees ning me tuleme välja oma energiatõhususe algatusega üsna varsti. Need läbirääkimised saavad olema väga keerulised, eeldatavasti see puudutab ka ehitiste renoveerimist. Nabucco küsimus. proua Karoni ütles, et Nabucco äh, äh, äh, taga on ainult gaasitarbijad. jah, nad, see on tõsi, Nabucco tarnibki gaasi. tuleb kaasata ka gaasi tootjad, kas iraaklased, türkmeenid, aserid. see tagab äh, parema selle torujuhtme ehitamise. minu volinik rääkis sellest ka eelmisel nädalal. Aserbaidžaanis räägiti ka koos Türkmenistaniga samuti lõunakoridorist. nii siis asjad arenevad, aga tuleb mõista, et esimene tarnija on Aserbaidžaan, otsus võetakse vastu oktoobriks. kes siis saab olema esimene tarnija Nabukole, aga me peame koostööd tegema selle torujuhtme jaoks ning kaasama ka Türgi ettevõtted, sest toru läheb läbi Türgi, Kreeka ja Itaalia niisiis meil on tarvis selle projekti nimel suur, olulist koostööd teha. ja siis need ühishuviprojektid. me endiselt töötame nende kallal. meid huvitab väga see, mida teie oma raportis välja toote, sest need kriteeriumid kõik liiguvad ka meile sobivas suunas meil tuleb läbi viia ka tuluanalüüs ning välja, arvesse võtta ka välised tegurid, nagu näiteks gaasi e, võimalik hind. Ida-Euroopa riigid näiteks, kus ainsaks tarnijaks on Gazprom, kui luua, e, kui ühendada need võrgud ning tarnida saavad ka teised parandab see dramaatiliselt nende riikide olukorda hinnaläbirääkimistel Gazpromiga. seega me peame arvesse võtma kõiki neid aspekte. Need kriteeriumid tuleb üle vaadata, aga me endiselt töötame nende kallal ning loodetavasti olete te meie ettepanekuga rahul, kui me selle lõpuks teeme. kunagi sügisel, suur tänu! daamid ja härrad daamid ja härrad, mina ütlesin lõpetuseks veel paar sõna. kõigepealt on väga tore, et me ühiselt selle kuulamise korraldasime. teiseks sooviksin tänada kõiki ettekandjaid, need ettekanded olid väga informatiivsed ja meil on nendest palju kasu kes hoolega kuulas, sai aru, kui keeruka küsimuste kompleksiga meil on tegemist. siin ei ole lihtsaid vastuseid, siin ei ole võimalik leida lihtsaid poliitikaid, vaid me peame leidma diferentseeritud lähenemise. palju tänu ja nüüd lõpetuseks sõna härra Albertinile. kolleeg äh, Roil per la sua äh, pianist. aitäh, härra Roil ütleb härra Albertini. Äh, aitäh suurepärase kokkuvõtte eest. mul on väga hea meel selle üle, et me äh, saime pidada niivõrd tõsise arutelu tõsisel teemal. lõpetuseks sooviksin esitada härra doktor Ovinovale veel ühe küsimuse see puudutab ka äh, doktor Scaroni ettekannet. millised on siis need võimalused Äh, luua Euroopa agentuur, mis tegeleks ainult Euroopa riikide omavaheliste energiaühendustega, et tagada gaasiühendused, gaasi jaotumine liikmesriikide vahel, aitäh uh,? Well, we have the, the organization to meil on olemas selline organisatsioon, mis tegeleb äh, taristuga, ENSOK, Euroopa ülekandevõrkude Äh, operaatorite ühendus nii elektri kui gaasi jaoks. see loodi kolmanda paketiga ning nad on oodanud selle direktiivi ähm, jõustumist, nad on töötanud selle kallal ning ma olen kindel, et kahe tuhande kahekümnendaks aastaks on meil Euroopa tasandil tõesti hästi organiseeritud Euroopa võrgustik kus taristu on integreeritud gaasi ja elektri jaoks ning nüüd on meil tarvis seda, sellele protsessile hoogu juurde lükata, sest me peame tegutsema tõesti kiireloomuliselt, viivitada ei tohi. samuti koostame me tugevat taristupaketti, aga me sõltume ka äh, nendest, kes koostavad kümne aasta taristukavasid liikmesriigi tasandil, neid tuleb kooskõlastada ka Euroopa tasandil ning ma olen väga rahul, et me kõik teeme üheskoos seda tööd ning ma olen kindel, et me saavutame oma eesmärgid. ma olen kindel, et tulevik on helge. suur tänu!